Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. We have a... tere hommikust, kallid kolleegid, meil on täna tunnine koosolek, kus me vaatame läbi töödokumenti, mille on koostanud meie raportid, raportöörid härra Kofod ja Jetšek see dokument on kõikides keeltes olemas, seda esitleti algatati juba detsembrikuus, kui ma ei eksi. ja ma, ja kuna meil on tõlge olemas, ja meie kohtumine teisipäeval, arvan mina vähemalt, oli väga hea koos selle kahe paneeldiskussiooniga eriti just esimeses paneeldiskussioonis tuli väga palju uut infot välja, mida me peame lähemalt uurima. eile majanduskomisjonis toimus arutelu Malta rahandusministriga ja ka nendes aruteludes tuli välja, et Malta valitsus on valmis meiega koostööd tegema ning meie visiidi jaoks võimalikult hea programmi ka ette valmistama. see on tõesti väga tähtis aga täna hommikul ei toimunud ühist arutelu meie komisjoni ja majanduskomisjoni koosolekul Malta ja Eesti eesistujatega. Eesti nimelt järgneb Maltale eesistujana, seda siis vastavalt nõukogu otsusele. nimelt üheksandal jaanuaril Coreperi liikmed otsustasid, et äh, Malta kohta äh, ametlikku eesistumisprogrammi esitletakse majanduskomisjonis äh, ja mitte meiega ei soovitud kohtuda. nii et väga suurepärane see koostöö ei tundu meil olevat. Nad ütlesid ära kahekümne neljandal jaanuaril ja ma arvan, et sellegipoolest äh, õnnestub meil Maltaga need küsimused läbi arutada täna pärastlõunal toimub meil veel ka töörühm äh, rahapesu viimaste leidude kohta kella kahest kella neljani siis täna pärastlõunal ja Jefe Kohvat äh, ja Peeter Ješek äh, juhivad siis seda töörühma täna pärastlõunal kui keegi rohkem sõna ei soovi koordinaatorite poole pealt, siis ma annaksin sõna kohe kaasraportööridele. Jeppe Kohvat ja Peeter Jeltšek, palun, kes teist soovib alustada? aitäh, aitäh, tere tulemast kõigile kolleegidele. kas mikrofon töötab hästi? me arvame, et tegemist on tähtsa kohtumisega selleks, et ka läbipaistvust suurendada Äh, kaasraportööride poole pealt, et näidata, millega me siis tegeleme. nagu te teate, tegemist on uurimiskomisjoniga, on väga tähtis, et me teeksime koostööd ja äh, koguksime siis fakte Panama dokumentide kohta ja ka selle kohta, kuidas Euroopa Liit on läbi kukkunud võitluses rahapesu, maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste äh, alases võitluses meil on töödokument koostatud, kus me soovime välja tuua selle, töö, komisjoni töö ja me oleme välja toonud prioriteedid kaasraportööride jaoks. ja sellepärast, nagu mõned teist mäletavad, toimus meil enne jõule variraportööride kohtumine selleks, et me saaksime dokumendi läbi vaadata, mõelda selle peale, kuidas seda veelgi paremaks muuta. aitäh teile kommentaaride eest ja me tõesti üritasime kõiki neid soovitusi ka sisse kirjutada me kutsusime nüüd teid täna siia selleks, et seda töödokumenti arutada, me tahaksime, et te kommenteeriksite seda, et me saaksime seda teiega äh, arutada. mandaadi selle koostamiseks saime Panama dokumentide lekkeskandaali tõttu ja me oleme siia pannud siis kokku informatsiooni, mida siiamaale oleme saanud. meil on toimunud mitu kuulamist, kõigepealt äh, Panama dokumentide kohta meil olid uurivad ajakirjanikud, kes selle avastasid ka kohal, siis rahvusvaheliste standardite üle äh, riiklikul ja riikide ülesel tasandil äh, Äh, toimus meil ka rahvusvahelised organisatsioonid nagu ÜRO ja OECD olid meil ka kaasatud, siis kohtumine volinik Jourovaga, siis ka rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmise alane töörühm, siis erakorraline koosolek Joosef Stiglitsiga Pierre Moskovitsi käis samamoodi meie ees, rääkis ka võitlusest maksudest kõrvalehoidmise vastu ja sellest, mida Euroopa Liidu tasandil on ära tehtud, samamoodi kohtusime Ashis Kumaga, kes on äh, finantstegevuse rakkerühmast äh, nii et tõesti, me oleme väga-väga palju juba ära teinud, me jätkame äh, kuulamistega, läheme Luksemburgi, Ühendkuningriiki, Malta, USA-sse visiidile ning terve rida kuulamisi toimus siis, kui me töödokumenti koostasime ja sellepärast ei ole siin äh, kirjas kõik, mida me tahame raportisse kirja panna. kuus peatükki on selles dokumendis, ma arvan, et te olete sellega põhjalikult tutvunud, nii et ma ei hakka üksikasjalikult seda läbi võtma, aga ma lihtsalt toon mõned üksikud küsimused välja. kõigepealt äh, meie jaoks on tähtis välja tuua seda, et vahendajad mängivad siin väga tähtsat rolli Panama dokumentide skandaalis ja sellepärast meil tuleb ka neile keskenduda. samamoodi läbipaistvuse puudumine ning äh, tegelikult kasusaajad, see on see küsimus, mida me väga põhjalikult uurisime, nagu teiega võib-olla mäletate me tahame toonitada, vähemalt mina tahan toonitada seda, et me peame äh, maksuparadiise täpsemalt vaatama, ka riigisaladuse küsimusega tegelema, nagu mäletate, Joosep Stiglitz ütles, et see on ka tegelikult ettevõtluse mustaks pooleks ja meil tuleb mõelda tõesti siis äh, selle peale ka siis, kui räägime mustast nimekirjast ja karistustest Äh, tuleb tõesti mõelda ka globaalse mõõtme peale. Mossack Fonseca on kõigest üks äh, suurtest ettevõtetest, mis neid teenuseid pakkus, nii et meil tuleb tõesti üleilmselt sellele küsimusele läheneda. Need on need äh, põhilised küsimused, mis me välja tõime oma dokumendis, need on prioriteedid, millele me soovime ka keskenduda ja oma lühikese sissejuhatuse lõpetuseks tahaksin veel öelda, et ma tean, et tegemist on tõesti väga suurte eesmärkidega tööga, mida me siin teeme. siin on väga palju sisulisi küsimusi, mis vajavad lahendamist, aga ma arvan, et me peame näitama ka parlamendile, et me võtame seda ülesannet tõsiselt ja et me väga palju aega kulutame just uurimisele selleks, et uurimiskomisjoni mandaati siis täita ja et lõppude lõpuks äh, saame me tõesti väga laiapõhjalise raporti, aga kui me lepime selles osas kokku, siis on seda võimalik nii teha. nii et leidkem aega, pingutagem vaadakem Panama dokumentide maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste erinevad nüansid läbi, selleks et me saaksime koostada korraliku raporti, mida me saaksime siis äh, kasutada siin parlamendis ka tulevases töös väga paljude teiste erinevate valdkondade lahendamisele. nüüd annaksin sõna kolleeg Peetrile. aitäh, järgmisena Peeter Jeetšek, palun. aitäh ma alustuseks kommenteeriks seda, mida teie ütlesite, härra esimees, selle kohta, et äh, maltakad äh, tühistasid äh, kohtumise. eile Malta rahandusminister esitles Malta eesistumise prioriteete majanduskomisjonis ja terve rida kõnelejad tegelikult tõstatas rahapesu, maksu maksudest äh, kõrvalehoidmise ja maksupettuste küsimuseni, et päriselt äh, rahandusminister ei pääsenud aruandmisest, aga muidugi me jätkame eesistujariigi puurimist. nüüd dokument, te teate, terve rida kohtumisi on veel ees, samamoodi ka faktikogumisoperatsioonid äh, ja sellepärast me otsustasime, et praegu peaksime me jääma töödokumendi juurde me esitasime seda variraportööridele ja üritasime kõik nende kommentaarid ka siia dokumenti sisse kirjutada. nagu te näete, siin dokumendis on faktid kirjas äh, Panama dokumentide kohta ja tegemist on pigem nagu sellise tegevuskavaga, mida me sooviksime kasutada selleks, et uurimiskomisjoni mandaati täita. nii et me räägime siin Euroopa Liidu juba olemasolevast seadusandlusest, sellest, kuidas vastu võetud otsuseid tuleks paremini rakendada ja kuidas on seadusandlust üle võetud liikmesriikides. erilist tähelepanu oleme pööranud siin tõesti vahendajatele, vahendavatele astmetele, teisipäeval kuulsime jällegi, kui tähtis on see, osa, see on tegelikult kogu selle pettuskeemi südameks, siis äh, rahapesuvastane direktiiv, tegelikud äh, kasusaajad ja infovahetus on ka veel väga tähtsad. siis äh, rahvusvaheline mõõde on siin ka kaasatud, täpselt samamoodi nagu ka tulevane uurimistöö, kui me räägime sarnaste uurimiskomisjonide tööst või üleüldiselt äh, sellest, kuidas suhtuda informaatoritesse. Äh, rohkem mul ei olegi lisada, suur tänu Jeppele, variraportööridele ja sekretäriaadile, aitäh! hästi, suur tänu ja nüüd meie variraportöörid, kõigepealt Luudek Niedermayer Rahvapartei, palun! uh,. aitäh! kõigepealt suur tänu raportööridele koostöö eest, meil oli väga edukas variraportööride kohtumine enne jõule, kus me tõesti väga palju saime kommenteerida seda esialgset versiooni. ma tahaksin välja tuua kolm valdkonda, kus minu arvates on võib-olla väikeseid probleeme kõigepealt punkt üks, kolm, me räägime siin õigusloomelistest äh, võimalustest äh, lasta äh, rahal süsteemist kaduda ja me räägime ka tegelikult koostööst ka üleüldiselt, kuid ma arvan, et me peaksime keskenduma siin fondidele, sellepärast et äh, usaldusfondid on äh, kõige vähem läbipaistvamad äh, skeemid ja väga raske on täpselt jälgida, mis seal toimub teiseks, mis puudutab erinevaid osapooli, siin on pankurid ja siis reguleeritud nõuandvad asutused, aga me tegelikult peaksime keskenduma advokaatidele ja reguleerimata öö, kogudele, see, millest me rääkisime eile kes on Laslo Milani raamatut lugenud, need teavad väga täpselt, kuidas käis rahastamine Gibraltaril. nii et see on täpselt see skeem, millega me peaksime äh, tegelema, sellepärast et tegemist on täiesti reguleerimata ametitega ja mingit järelevalvet ei ole, aga nemad on tegelikult nende skeemide taga. ja siis äh, punkt kaks, üks, mis puudutab õiguslikku raamistikku. ma saan aru, et äh, raportöörid tahavad keskenduda rahapesuvastase direktiivi ülevaatamisele, nüüd tulekski mõelda selle peale, kas sellest piisab äh, või tuleks minna kaugemale ja teiseks oleks hea rääkida ka jurisdiktsiooni küsimusest, just täiskogu rääkisime me sellest ju ka hiljuti, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas siin raportis väga selgelt meie arvamus ka selle kohta välja öelda. kui me oma tööd alustasime, siis minu üks esimesi küsimusi oli just, et mis on saanud sellest USA FATCA komisjonist ja oleks tõesti väga huvitav teada saada öö, ähm, mis raportöörid arvavad, et eh, kuidas me saaksime tegeleda selliste komisjonidega nagu ka FATKA tõhusalt? ja muidu ootan juba koostööd põnevusega, sest viimastel päevadel oleme väga palju juba teada saanud ja eks visiidid toovad veelgi rohkem tõsiasju päevavalgele, aga muidu ma arvan, et see raport saab laiapõhjalise toetuse. aitäh, Luudek Niedermeier! meie nimekirjas, äh, variraportööride nimekirjas, järgmisena on mul kirjas Angel Zambatski, palun. kas ta on kohal, kas härra Zambatski on kohal? ei ole või veel mitte? siis Fabio Di Masi. Fabio Di Masi, palun järgmisena. Thank you, chair uh,. I am substituting our aitäh, mina asendan meie variraportööri, kes on pooleldi lapseootel või poolel teel sellega igastahes ja aitäh eh, raportööridele suurepärase töö eest. tahaksin keskenduda neile punktidele, mis minu fraktsiooni jaoks on endiselt kriitilised, kuid eh, ärge saage valesti aru, paljudes punktides oleme nõus, toetame paljusid ettepanekuid, meie omadega on ka arvestatud, tunneme head meelt selle üle aga pean keskenduma sellele, kus meie jaoks on endiselt veel eh, probleeme enne aga tahaksin ütelda, e, et meil on üks suur lünk, aga see ei ole meie vastutus, vaid komisjoni oma. me oleme nõudnud juurdepääsu teatud dokumentidele, aga seda endiselt ei ole meile antud usun, et see kindlasti mõjutab meie tööd ka raporti kallal ja me peame sellega tegelema nüüd aga kõigepealt äh, Panama lekke äh, ulatuse kohta peatükk üks. ma arvan, et siia võiks täpsemalt mainida veel teatud kriminaalset tegevust nagu inimkaubandus äh, ja seda, mis sellega kaasneb, lisaks maksudest kõrvalehoidmisele, see on tõesti väga tõsine teema. teiseks maksudest äh, kõrvalehoidmise raamistik. teises peatükis tahaksime rääkida ka mittemaksustatud rahaülekannetest. see on seotud rahapesuga ja probleem on selles, et raha lahkub Euroopa Liidust maksustamata, siis läheb äh, maksuparadiisidesse ja see ei puuduta mitte ainult kolmandaid riike, meil on oma kodutöö ka vaja siin teha. vahendajad eh, kaks-kolm, siin peaksime rääkima sanktsioonidest samuti. me teame, et vahendajad mängivad eh, väga olulist rolli. me teame, et paljud neist on tegelikult isegi seotud õigusloome kirjutamisega nende suurepäraste saarte jaoks teevad seda ise ja me usume, et vahendajad peaksid olema kaasatud sanktsioonide alla. me ei tohiks eh, nõuda vähemat kui seda, mis maksude komisjonis on juba öeldud. seejärel kolmas peatükk ja ülevõtmine liikmesriikide seadusesse, siin on kõik hästi me tahaksime samuti vaadata eh, personaliküsimused ning eh, personali puudujäägid eh, maksude kogumise vallas, samuti seaduste jõustumise vallas, ka kriminaalõiguse kohaldamises võib olla probleeme ning me tahaksime sellele rohkem keskenduda rahvusvaheline mõõde, peatükk neli, ma arvan, et siin oleks vaja rääkida ka Ameerika Ühendriikidest, sellepärast et nemad on ilmselgelt väga oluline tegija. Nende president tahab nüüd Ameerika jälle suureks teha. aga nad ei täida vastastikuse nõudeid äh, rahvusvahel-, ühiste äh, raamatupidamisstandardite osas ning neli, neli, jällegi sanktsioonid. ma arvan, et me peaksime natukene selgemalt välja tooma erinevad äh, meetmed ja sanktsioonid, äh, kui räägime riikidest, kes ei ole altid koostööd tegema. ma usun, et eelmises töödokumendis me rääkisime sellest, me hääletasime ka kõrge riskiga kolmandate riikide üle ja väga hea meel on mul, et me lükkasime komisjoni ettepaneku tagasi, sest see ei olnud piisavalt ambitsioonikas, aga me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas toime tulla selliste üksustega, mis äh, tegutsevad selliste juridiks, jurisdiktsioonide all. ning lõpetuseks ma arvan, et me peaksime üle vaatama ka uurimiskomisjonide pädevuse, sellepärast me teame, millised on siin olemasolevad piirangud ja selle üle peaksime AFCO-ga arvamusi vahetama. samuti peaksime tegema midagi selleks, et tulevaste saadikute tööd lihtsustada, ma olen päris veendunud selles, et Euroopa Liidus kindlasti puhkevad veel uued skandaalid eh, ja me peame sellega arvestama, aitäh. Eh. suur aitäh. Sven Kiigold, Rohelised. So progressive economics has a lot of uh... progressiivne majandus teadus omab palju erinevaid äh, harusid. Faber rääkis sellest, kuidas äh, on võimalik viiekümneprotsendiliselt äh, lapse autol olla, ma päris hästi ei tea, kuidas seda on võimalik saavutada, kuidas, kuidas siis käib, selgitused oleksid igati kasuks, ma arvasin alati, et kas ollakse siis lapse ootel või mitte, aga lisaks sellele, mis puudutab meie tööd, see dokument tegelikult kajastab seda, mida me suudame teha ja kui võrrelda seda nüüd uurimiskomisjoni mandaadiga, ja siiani võib ütelda, et tegelikult me ei olegi suutnud palju uurida. meie peamiseks mandaadiks on, mandaat seisneb selles, äh, mis puudutab eelkõige Euroopa Liidu institutsioone, mitte mingeid maksuparadiise ega midagi muud ja see põhimõtteliselt äh, tähendab seda, kas äh, liikmesriigid on kinni pidanud kõikidest neil asuvatest kohustustest. see dokument on nagu poliitikadokument, kus me küll teeme omad kommentaarid, aga me kindlasti arutame neid veel. põhimõtteliselt see küll liigub õiges suunas meil on siin rohkem äh, lisandusi tehtud, mitte nii palju vastuolusid välja toodud, aga see mandaat, mis meil on, lihtsalt toob välja erinevad valdkonnad, kus võib haldusega probleeme olla või kus rikutakse lepinguid või kus rikutakse õigust. ma arvan, aga me peaksime oma mandaadi äh, ikkagi sisuliste avastustega kokku viima, aga see ei leia praegu veel piisavat kajastamist meie töödokumendis. ma arvan, et meil oleks vaja süstemaatiliselt vaadata, millised on erinevad õiguslikud kohustused, muuhulgas ka ausa koostöö nõue äh, lepingutes aga kui vaadata nüüd äh, Panama lekke uurimiskomisjoni ning hinnangut, siis me peame äh, selle sisu kokku viima sellega, mis me oleme oma kuulamistel ja muudest dokumentidest äh, välja toonud. me oleme saanud terve hulga täiesti ebavajalikke dokumente just peadirektoraadilt, maksu peadirektoraadilt ei ole midagi saanud saime ka dokumente, mis meil tegelikult olid juba erikomiteed, komisjonides. ja ma arvan, et selles tegelik probleem ongi, nõukogu on isegi kokkuleppe sõlminud, mitte koostööd teha tegelikult meiega. ja ma arvan, et see on miski, millega me ei tohiks nõustuda. härra Sikluna, me vahetasime arvamusi eile, aga Äh, see on tegelikult selle, aga see, et ta täna siia ei tulnud, on selle tulemuseks, et nõukogu on otsustanud meiega mitte koostööd teha. sest et ka teda puudutab see uurimine. ja see on tegelikult äh, väga halb meie komisjoni jaoks. meil on vaja neid dokumente selleks, et tõestada võimalikke äh, seadus, võimalikke seadusrikkumisi. aga kuna me kõiki dokumente ikkagi ei saa, siis sellest tulenevalt äh, sõltume vägagi palju äh, juba olemasolevast. seega ma tahaksin, et nii kaasraportöörid kui ka sekretäriaat töötaksime rohkem ICIJ äh, dokumentidega ning äh, nemad on ju avaldanud erinevaid andmeid äh, rohkem kui kaheksakümnes riigis, meie seda ei saa aga tutvuda nendega saadikutena, kuid me peame nende avastused kõrvutama oma õigusliku alusega. selleks, et Äh, välja selgitada, mis me peame tegema. kui me seda ei tee, siis tekib meil suuri probleeme ajastamisega, sellest tulenevalt ma arvan, et me peaksime neisse küsimustesse poliitilisemalt äh, suhtuma, nagu te juba eile või üleeile ütlesite. aitäh tõesti, juurdepääs dokumentidele on üheks peamiseks äh, probleemiks. ma arvan, et me tõesti peame siin natukene rohkem survet avaldama, me oleme küll otsustanud ja on otsustatud ka ametlikult, et me need dokumendid saame, aga praegu on kolm riiki, mis on öelnud, et nad saadavad varsti need dokumendid, tegemist oli suuremate riikidega, need riigid, mis on otseselt puudutatud, need ei ole mingit infot lubanud anda nii et tõesti, me peame taotluse uuesti esitama ja ka survet avaldama. härra esimees, võib-olla kui te juba natukene siin neid nimesid välja ütleks, äkki see motiveeriks midagi tegema? no võib-olla natuke hiljem, ütleb härra esimees. ei, mul ei ole nimekirja selle kohta, milline on asjade seis ja ma tean, et Prantsusmaa ja Saksamaa ning Holland on valmis dokumente edastama, aga teistelt ei ole me veel mitte midagi kuulnud. aga kes teab, võib-olla tänane asjade seis juba täiesti muutunud Bulgaaria ja Slovakkia ka on lubanud äh, dokumendid edastada. hästi, siis järgmisena EFTD fraktsioon, sealt ei ole kedagi kohal, äh, ENF fraktsioon ja proua Kappel, teda ka ei ole kohal, nii et äh, ülejäänud sõnasoovijad, kolleegid, kes tahavad sõna saada, andke märku, kohe alguses andis märku Louis Michel, nii et tema saab esimesena sõna. Darius Rosati saab ka sõna Ramon Jauregi ja Iv Katalan Ivan, palun. jah, lugupeetud esimees, head kolleegid. jagan täielikult eh, eelkõneleja frustreeritust, eh, seda seoses nende vahenditega, mis meil on eh, oma mandaadi täitmiseks. pean ütlema, et tunnen muret, sellepärast et kui me jätkame tööd samal viisil, kui meil on puudu dokumentidest, kui meil ei ole infot mille põhjal me saaksime õigeid küsimusi esitada. ja kui lisaks sellele on ka töömetoodikas probleeme, see ei tulene teist, teie lugupeetud esimees, teete kõik, äh, mis vaja selleks, et me saaksime korralikult töötada, aga näiteks viimasel koosolekul äh, šokeeris mind äh, see, et me lasime külalistel mitte vastata meie küsimuste, meie sisulistele küsimustele. Nad jätsid mulje, et kõik, kõik oli hästi, nad rääkisid sellest, kuivõrd suurepärased sisekontrollid neil olid. kuidas nad saavad kontrollida raha päritolu ja nii edasi. kui me samamoodi jätkame, siis ma arvan, me ei suuda tegelikult neid ülesandeid täideta, mida meilt oodatakse. kui me tahame konkreetseid asjalikke kommentaare, eh, siis need peavad olema ka sellised, millest valitsused ei saa ümber minna. ma arvan, et meil on küll väga palju moraalseid seisukohti siin, kuid vähe praktilisi soovitusi ma ei tea, kas on võimalik, aga kas me ei peaks kuidagi vähendama nende inimeste arvu, keda me siia kuulamistele kutsume, nii et me saaksime palju sisulisemaid arutelusid eh, maha pidada, et me saaksime neid eh, nurka suruda. ma, ma, ma märk-, tema äh, esindas advokaate ja ta ütles täiesti külmalt, et kogu see küsimus ei puuduta üldse advokaate, siis see on ikkagi väga šokeeriv. see on lausvale parlamendi ees ning äh, pean ütlema, et see tõesti ärritab mind äh, väga. omavahel kas me ei peaks tihedamini kokku tulema selleks, et me teaksime, kes siis need küsimused esitab, äh, et me saaksime konkreetseid küsimusi, äh, pigem sisulisi küsimusi arutada. uuriv komisjon äh, peaks veelgi enamat tegema, kui me teeme. peaksime tõesti kuulatavad nurka suruma Äh, ma näen, et me teeme, mis suudame, aga kui samamoodi jätkame, siis äh, on ilmselge, kuhu me välja jõuame. Need kaks kõnelejat, kes minu jaoks olid huvipakkuvad, olid Palan ja proua Harrington. me nägime, et nemad olid valmis äh, meid aitama ja välja töötama konkreetseid soovitusi, mis oleksid palju tõsiseltvõetavamad. ma arvan, et just selliste inimestega me peaksimegi koostööd tegema ning lõpetuseks, lugupeetud esimees, mis puudutab arenguriike, siis ma ei tea, kas kolleegid on kursis, aga on tõesti suurepärane raport kõrgetasemelise töörühma poolt ebaseaduslike äh, äh rahavoogude kohta äh, Aafrikast, seda juhtis äh, äh, Thomas Mbeki äh, Lõuna-Aafrika Vabariigi president ja me võiksime tema kutsuda, nii et ta saaks selgitada meile oma raportit ta on Brüsselis käinud, see raport on tõesti suurepäraselt koostatud ja me peaksime sellest ka juhtuma lugupeetud president, äh, esimees, vabandust, äh, see raport on ka meile kättesaadav, me peaksime sellest ka teisi teavitama, see on hiljutine raport, äh, värske raport ning sellest me võiksime inspiratsiooni saada. ja ka FATCO kohta tahaksin rohkem infot ja vaadata, kas ei oleks võimalik kutsuda inimesi, kes meile sellest saaksid pikemalt rääkida ma arvan, et me peaksime keskenduma töös konkreetsetele soovitusetele. me peaksime samuti koostama võrdleva tabeli õigusloome kohta liikmesriikides. meil endiselt seda ei ole, aga sellest oleks tõesti palju abi, siis me näeksime, kus on puudujäägid ja e, mis riigid tegelikult ei pea kinni reeglitest. aitäh, härra Michel. ma ei tea, kellelt te saite selle hinnangu, et kõik kõnelejad olid head, mina küll seda ei arvanud, ma ütlesin, et esimene paneeldiskussioon oli päris hea, aga teise puhul olid meil tegelikult ainult teatud valdkonna pädevused esindatud, tegelikult PricewaterhouseCoopers oli ainus, kes infot andis, teised aga mitte. nii et meil ei ole kahjuks meetmeid, sunnimeetmeid, me ei saa isegi liikmesriike sundida. ja mis puudutab dokumente, kui tõesti väga hea oleks, kui te saaksite meile selle Aafrika dokumendi edastada ja siis võib-olla te saate oma mõjuvõimu kasutada selleks, et Belgia valitsus koostööd parandab see oleks tõesti minu ettepanek teile kui kunagisele välisministrile. nii et ähm, see, kuidas me tegutseme, see on koordinaatoritega kokku lepitud, sellest oleme me ka siiamaani kinni pidanud ja üksikjuhtumite põhjal siiamaani on ainult üks voor toimunud uurijatega, aga me kutsume siis need, kes on valmis tulema äh, nii nagu näiteks need erinevad ühenduste esindajad teisipäeval, kes tulid ja andsid infot, aga nagu te ütlesite, meil tuleb siis kokku leppida ka küsimustes ja tuleb seda niimoodi teha, et ei ole nii, et me lihtsalt siin fraktsioonide kaupa küsitame, vaid peab tõesti olema võimalus, et äh, kes tegeleb konkreetse juhtumiga, saab ka siis sõna, kui vaja. mina kätt ette ei pane, ütlen seda täiesti ausalt Äh, ja siiralt äh, ning ma olen tegelikult päris rahul äh, kaasraportööride tööga, sellepärast et kaasraportöörid on kohal, nad teevad häid ettepanekuid ja me saame kõike seda edasi arendada. järgmisena on minu kirjas Darius Rosati kõnelejana, palun. tänan, esimees. ka mina tahaksin tänada kaasraportööre selle dokumendi koostamise eest. see on hea lähtepunkt ja ainus üldine märkus, mille ma teeksin, on järgmine. võib-olla ta on liiga ambitsioonikas, selles mõttes, et ta katab väga laia temaatikat, võib-olla lihtsalt äh, on raske selle kõigega tegeleda, sest et meil võib jääda ajast puudu ja nagu juba on ka öeldud, võib-olla ei ole meil ka piisavalt infot minu ettepanek oleks siis äh, pigem võib-olla keskenduda põhilisele, kõige olulisematele teemadele, mis äh, on meie pädevuses ühtlasi. teeksin ettepaneku neist äh, erinevatest ülesannetest, mille kaasraportöörid on meile seadnud siis lõppraporti koostamiseks. kõigepealt mõju Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvetele, negatiivne mõju arenguriikidele. kuidas kasutada statistikat, maksebilansi statistikat, selleks, et kahtlasi rahavooge leida. riikide nimekiri ja kriteeriumid, mille alusel nad on kõrge riskiga riikideks liigitatud. olemasolev seadusandlus maksudest kõrvalehoidmiseks, äh, õigusraamistik liikmesriikides, spetsiifilised juhtumid, ähm, juhtumiuuringud, infovahetus maksuametite vahel õigusraamistiku puudujäägid arenguriikides, mis äh, toovad enda kaasa ebaseaduslikke kapitalivoog ja siis vilepuhujad, kõik väga-väga olulised teemad, aga mulle tundub, et võib, võib-olla me lihtsalt ei suuda süvitsi minna kõikidesse nendesse teemadesse. ja me ei suuda teha sisulisi soovitusi. minu ettepanek oleks seepärast, keskendume paremini, fokusseerime paremini mõned küsimused, mis siin töödokumendis on esitatud, on tegelikult ka leidnud juba vastuse teistes organisatsioonides nagu ECD või ÜRO või äh, dokumendid, mille on koostanud rahapesuvastane rakkerühm. see oleks minu esimene üldine märkus ja teine, ma teeksin ettepaneku, et me vaataksime uuesti üle selle dokumendi struktuuri kui lubate, siis ma kutsuksin ka rap-, kaasraportööre üles natuke erinevat struktuuri kasutama. minu ettepanek oleks kogu dokument jagada neljaks peatükiks. esiteks kogu nähtuse tutvustamine, mis on äh, maksude, maksudest vältimine, maksudest kõrva, maksude vältimine, maksudest kõrvalehoidmine, maksuparadiisid, mitte koostööd tegevad äh, jurisdiktsioonid ehk siis esimene osa keskenduks statistikale, ulatusele ja kahjudele riiklikele, mis ka eelarvetele ja muud äh, järelmid. teine, mehhanismid ja mudelid, kõik need äh, struktuurid, mida on kasutatud, et me mõistaksime lihtsalt, kuidas seda kõike tehakse reaalses elus kolmas, selgitamaks, millised on põhjused, millised on faktorid, miks tekivad ähm, puudujäägid ja lüngad õigusraamistikus, hinnata õigusraamistikku ja näidata, kus on selle nõrgad kohad hetkel. mulle meeldib see mõte, et peamine probleem on just see ülisalastatus, mis muudabki võimalikuks selle, et on lüngad õigusraamistikus ning ka ja ebapiisav rakendamine või siis lihtsalt seaduste rikkumine. see oleks siis kolmas osa. põhjused, õiguslikud, majanduslikud ja faktorid, mis on siis ähm, rahapesu maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise taga. ja viimane osa oleks soovitused, mida ette võtta Euroopa Liidu õigusaktides, mida teha riiklikes seadusandlustes, kuidas, millised on seadusandluse ülevõtmise probleemid Euroopa Liidu õigusaktide puhul, mida teha maailma tasandil, rahvusvahelisel tasandil ja võimalikud sanktsioonid nende jurisdiktsioonide suhtes, kes ei soovi koostööd teha. Need neli punkti, need neli osa selline struktuur, see võimaldaks meil paremini fokusseerida kõige olulisemale. Äh, aitäh, kui võin veel lisada viiendale punktile, siis nimelt, et teeme ettepaneku uurimisõiguse laiendamiseks, see, mida härra Michel ütles, et meil peaks olema võimalus, nii nagu teatud Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentides, et uurimiskomisjonil on võimalik eh, trahviga inimesi äh, kohale kutsuda ja siis ähvardada, kui nad ei tule trahvima äh, peale panna. nii et tõesti, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda pädevust ja mandaate siis laiendada. nii palju siis minu poolt on veel neid, kes sõna soovivad, kõigepealt Ramon Hauregi, palun. palun. suur tänu, tänan, härra esimees. minul oleks ka mõned ettepanekud selle raporti kohta. ma kõigepealt äh, tänan raportööre selle projekti eest ja tehtud töö eest. lisaksin võib-olla mõned äh, mõtted, millest võiks olla abi. kõigepealt peame olema ambitsioonikad oma soovitustes. me ei pea niivõrd kirjeldama seda nähtust, on sadu dokumente ja raamatuid, mis juba kirjeldavad toimuvat selgitavad, mis nähtusega on tegu, seepärast on tähtis ja raportöör ütles ise ka, et meil oleks teekaart. mida, see, selle kohta, mida Euroopa Parlament välja pakub, selleks, et äh, ametivõimud võiksid seda probleemi lahendada. soovituste alla kaasaksin ma veel ühe punkti, mis puudutab ettevõtete vastutust iseäranis. pangad ja, ja vahendajad kõik need ettevõtted, mida nende, nende tegevus maksuparadiisides ja samas nende sotsiaalne, ettevõtte sotsiaalne vastutus. ma arvan, et me peame sedasorti asutusi sundima mõtlema eetilisemalt. vastasel korral me ei saa rääkida ettevõtete sotsiaalsest vastutusest teiseks, ma arvan, et on tähtis, et äh, Euroopa Liit äh, maksustaks finantstehinguid. mida rohkem me sekkume finantsturgude reguleerimisse, seda rohkem on seal ka selgust ja, ja, ja võitlust äh, maksudest kõrvalehoidmise vastu ning tuleb ka silmas pidada seda, et Euroopas meie raamistik ei ole tingimata tõhus. Euroopa Parlament lihtsalt koostab raporteid, kuid maksude valdkonnas paraku pädevus kuulub liikmesriikidele. nõukogus valitseb ühehäälsus. seega kõik meie soovitused äh, lihtsalt põrkuvad selle nõukogu reaalsuse vastu ja kui, ja nõukogu ei pruugi meie seisukohti üldse arvesse võtta. ja nagu öeldud, äh, kui tegemist on ühehäälsete otsustega nõukogus, siis harmoneerimine või tõhusad poliitikad äh, maksudest kõrvalehoidmise suhtes, seda kõike kehtestada on väga raske ja põrkub äh, liikmesriikide tahtmatusele. aastast kaks tuhat neliteist on Euroopa Parlament teinud ettepaneku reguleerida uurimiskomisjonide tööd ja seda on samuti nõukogu blokeerinud. mina olen AFCO raportöör ja uurimiskomisjonide õigused lihtsalt nõukogu ei anna meile kunagi rohelist tuld. aitäh, nüüd on veel kolm sõnavõtusoovijat, enne kui kaasraportöörid uuesti sõna saavad. kõigepealt Katalin Ivan, siis Elli Schlein ja siis lõpuks veel Sven Kiigold uuesti Ivan, mulțumesc mult. Eu cred că sunt... Suur tänu. mina tahaksin rõhutada kolme olulist aspekti minu jaoks. <clears throat> kõigepealt, me peaksime oskama selgelt hinnata olemasolevat õigusraamistikku. me peaksime teadma, millised õigusaktid meil on, kuidas ja kuidas neid äh, liikmesriikides ellu rakendatakse alles siis äh, saame me öelda, kas meil on vaja täiendavaid õigusakte või muudatusi olemasolevatesse õigusaktidesse. Äh, kuni seda tehtud ei ole, võime erinevate ideedega välja tulla, aga kui neid ellu ei rakendata, siis ka midagi ei juhtu. teiseks tuleb arvestada, kui keerukas ja kui salastatud on offshore tegevus ning vahendajate tegevus on samuti tähtis. konsultatsioonifirmadel on erinevad kihid. esimesel tasandil on kena suur ettevõte, võib-olla üks suurest neljast, teisel tasandil on tuhandeid ettevõtteid, kolmandal tasandil on kümned tuhanded ettevõtted, mis kuuluvad konsultatsioonifirmadele või vahendusfirmadele. kui skandaal puhkeb siis neid on väga lihtne emaettevõtte struktuurist kõrvaldada ja nad võivad väita, et neil ei ole mitte mingit seost suuremate firmadega. ja kuna meil puudub ligipääs, ligipääs ettevõtete suhtlusele, siis me ei saa iial teada, kas nad väiksemad on osa suurematest või mitte. ja kolmandaks tahaksin rääkida finantsuurimisüksustest Nei-, on erinevaid äh, toimimismudeleid nende seas äh, Euroopa Liidu liikmesriikides. ja pole selgepiirilist koostööd Euroopa finantsuurimisüksuste vahel, seega meil peaks olema harmoneeritud parimate tavade mudel ka liikmesriikide vahel, kahekümne seitsmes liikmesriigis peatselt ja ma olen täiesti nõus teiega, et meil on Euroopa üles finantsuurimisüksust vaja, mis koordineeriks kogu seda tegevust. me korraldasime Konti komisjoni töörühma, kuhu me kuulus, kutsusime Liechtensteini külalise, kes on siis Liechtensteini üksuse, üksus, uurimisüksuse ülem. tore, aga ma, me nägime, et ei, ei ole erilist soovi koordineerida seda tüüpi tegevusi. ning äh, finantsuurimisüksused ei soovi Euroopa-ülest koostööd põhjustel, mida ma ei hakkaks praegu siin loetlema. Egmont Group, mis on foorumiks, kus äh, finantsuurimisüksused kohtuvad, ei nõustu muude osaliste osalemisega, need on salajased kohtumised, kuhu mitte keegi ei pääse. härra Ivan, äh, koostöö eelarve kontrollikomisjoniga, Euroopa prokuröri mandaat ja ühest isik, ühe omanikuga ettevõtted ja see on kõik täiesti teine küsimus, aga kolleeg Rosati ütles, et tõesti, et tegemist on nii suure mahuga, et tegelikult äh, läheb see uurimiskomisjoni ajab see uurimiskomisjoni töömahu lõhki, nii et me ei saa seda teha, kaasraportorid teavad seda ka. ja kui ma võin teha ka lühikese märkuse äh, professor Paleni seisukoha kohta. ta ütles eile, et sada miljardit eurot, saja miljardi euro väärtuses derivaate on selles ettevõttes ja kui me teame, et derivaatide nominaalväärtus on kuussada kaheksakümmend miljardit USA dollarit, nii et kuus tuhat kaheksasada korda rohkem kui see nimetatud summa, siis see näitab, et tegelikult see läheb kaugemale kui meie võimekus, sest meil tuleb seda kõike üksi pulgi uurida ja sellepärast me sõltume teiste koostööst. Elli Schlein ja siis Sven Kiigold uuesti. Grazie, grazie, president. suur aitäh. ma tahaksin tänada kolleege, kaasraportööre, kes on äh, välja töötanud väga hea aluse meie edasisteks aruteludeks. ma leian, et see töö on tõesti kõikehõlmav olnud ja võimaldab meil edasi liikuda paljudes punktides, nii et aga tõesti, mulle meeldib väga see, et äh, tähelepanu pööratakse juba üldisele mõõtmele. Louis Michel ja teised ka ütlesid mainisid äh, siin Aafrika Liidu dokumenti, mida äh, Arengukomisjonis tegelikult juba tutvustati äh, härra Beki poolt. ma arvan, et siinkohal me peame mõistma tegelikult, mida need Panama dokumendid tähendavad see, need dokumendid tähendavad lihtsalt seda, et väga kerge on liigutada väga suuri rahasummasid ühest maailma otsast teise. ning see on jällegi seotud ühe teise teemaga mida ka kolleegid mainisid. me jah, ei suuda oma tööd teha täiel määral, sellepärast et meie mandaat ei ole täi-, täielik. see on väga keeruline töö ning see on ka frustreeriv, jah, muidugi, sellepärast et äh, kui me räägime sellisest äh, teemast nagu maksudest kõrvalehoidmine, see on äh, kogu maailma puudutav, sellepärast et kapitalid liiguvad ju kogu maailmas, me saame valida vabad jurisdiktsioone, kus on teatud tingimused maksudeks tagatud, kus on teatud konfidentsiaalsus tagatud. meie instrumendid on aga mõeldud ainuüksi meie enda liidu jaoks nii et eh, ühe mandaadi siseselt, mis on küll kitsas ja mis ei anna meile piisavalt pädevusi, ka isegi juurdepääs dokumentidele ei taga, siiski ma kutsun üles kõiki jätkama tööd selles komisjonis. me peame kasutama loovust, eh, peame eh, leidma viise, kuidas seda probleemi lahendada, näiteks võiks siin palju näiteid tuua, aga toon ühe, loodetavasti tulevastel koosolekutel arutame neid veel. Äh, riikidepõhine aruandlus, komisjoni ettepanek. siin äh, on tegemist andmetega, mis puudutavad Euroopa ettevõtteid. me peaksime neilt nõudma hoopis suuremat läbipaistvust äh, kui väljaspool Euroopa Liitu, nii et see oleks siis Äh, selline ettepanek, Sven ja Fabio rääkisid siin enne sellest, kes võiks olla või kuidas oleks võimalik olla viiekümneprotsendiliselt äh, lapseootel, aga ma arvan, et meie peaksime looma äh, selliseid vahendeid, mis võimaldaksid taolisi viiekümneprotsendiseid olukordi lahendada ma arvan, me peaksime tõesti sellele mõtlema ja ma nõustun täielikult sellega, et meil vahendid on piiratud, kuid olen siiski optimistlik, sellepärast et äh, neis väga olulistes küsimustes, mis puudutavad neid vahendeid, mis meie, meil Euroopa Liidu tasandil on, siin me peame olema väga kindlameelsed ja karmikäelised. mäletame, et eelmisel aastal ju parlament eh, kiidis heaks resolutsiooni ja tegelikult ega me ei saa ju maailma tasandil rohkem edasi liikuda, kui ei sõlmiti üldist kokkulepet ÜRO tasemel, kus äh, tegelikult äh, oleks võimalik kõikidel ka arenguriikidel võrdsetel alustel neid küsimusi arutada OECD riikidega ning äh, rääkida ka maksureformidest. selleks on meil vaja üldist raamistikku, mis võimaldaks katta absoluutselt kõiki riike, aitäh. aitäh, proua Schlein, teil on tõesti õigus rahvusvahelise raamistiku osas, Fabio De Masi mainis seda ju ka, et äh, maksustamata ülekanded ongi üheks suureks probleemiks, kus tegelikult Euroopa Liit aitab kaasa Apple'i juhtum Iirimaal, kus kolmteist miljardit nõuti makse kümne aasta jooksul tagasi, see kõik põhineb tegelikult USA seadustel, sest vastavalt USA seadustele on võimalik väljaspool USA-d teenitud kasumit kuskil lihtsalt hoida nii kaua, kuni neid hiljem siis äh, avalikustatakse ja maksustama hakatakse. ja Apple nii-öelda parkiski oma tulud äh, maksuparadiisidesse ja kohe kui need rahad nüüd tagasi USA-sse läheb, tuleb maksta makse ja tegelikult Apple äh, siin äh, Obamale ju tegelikult esitas ultimaatum, ütles, et me ei ole valmis kolmekümmend kaheksa protsenti maksma maksusid selle tulu pealt ja teeme seda ainult siis, kui maksu alandatakse. nüüd see sada kolmkümmend kaheksa miljardit, mis äh, mujal on pargitud äh, selle puhul, kui nad soovivad seda raha tagasi saada, siis võib-olla peaks ka kongress äh, maksusid äh, kas vähendama või siis lihtsalt selle lünga, mis seadustes on, et niimoodi võib raha kuhugi ära peita, äh, kinni panema. ja tegelikult on need lüngad olemas ka sellepärast, et Euroopa maksuseadused lubavad seda. Sven Kiigold. tahtsin veel täiendada selle küsimuse osas, et mida kodanikud ootavad. kodanikud ootavad, et me uuriksime on hea muidugi olla avatud, valdkond on tõesti suur ja me ei oska ette näha, mida me võime leida. seepärast ma olen alati toetanud laiemat mandaati, samas äh, arvamata, et me suudaksime kõigega tegeleda, aga et me võiksime siis hiljem keskenduda sellele, mida me oleme leidnud. see oleks selline ava-, avatud lähenemine, kuid meil on ka võtmemandaat. ja võtmemandaat Äh, eeldab küsimust, miks on olemas paralleelne süsteem sellele, mida kodanikud peaksid normaalseks. ja see on see, mida härra Niedermayer ütles, mis ei ole normaalne, on see, et on olemas paralleelne süsteem, salajane süsteem, mis on selgelt vastuolus vaimu ja ma ütleksin ka kirjatähega, mis iseloomustab rahvusvahelist rahapesuvastast seadusandlust. see on kõikjal levinud, see moodustab suure osa rahvusvahelisest majandusest, liikmesriigid ja komisjon ei ole tõhusalt tegutsenud selleks, et teha lõpp sellele paralleelsele süsteemile, kus äh, mõnede inimeste jaoks äh, seadused ei loe. meie mandaat on välja uurida, kes on takistanud seaduste kehtimist Ke, millised liikmesriigid on seda teinud, et äh, õigusakte ei, nende üle ei teostata järelevalvet, miks seda ei juhtunud, miks mingisuguseid, miks õigusakte ei muuda, muudetud või miks ei võetud vastu uusi õigusakte selleks, et et reaalelu vastaks samuti põhimõtetele, mis on rahapäruvastastes õigusaktides. ja see on tuum, mida on näidanud Panama afäär ja meie peame vastama küsimusele, millised liikmesriigid ei rakendanud seadusi ja miks komisjon ei ole julgenud äh, midagi muuta. me oleme kuulnud erinevaid vabandusi muidugi. vabandused on et me uurime ainult õigusaktide kirjatähte, seda, kuidas direktiiv on üle võetud ja me ei kontrolli, äh, mis toimub reaalelus. sellega peab tege-, sellega peavad tegelema rahapesuvastane töörühm ja nii edasi. kolleeg Ivan mainis, et need institutsioonid ei toimi samuti mitte tõhusalt. ja TG Justi kohaselt on ainult mõned inimesed komisjonis vastutavad selle eest, mis toimub viie protsendi rahvusvahelise SKT-ga. see peab muutuma. ja ma arvan, et see on just peamine, et meie peame nüüd seletama, miks see viimase kahekümne aasta jooksul ei ole muutunud. aitäh, ma arvan, et siin juhtivat rolli mängib ka tegelikult käitumisjuhiste töörühm ja liikmesriigid tegelikult minevikus väga palju blokeerisid nende tööd ja väga palju jäi lihtsalt kinniste uste taha ja, ja veel üks lause, mida tahan korrata esimesest äh, paneeldiskussioonist. üks külalistest ütles, et äh, need erinevad vahendajad, advokaadid, ähm, varahaldurid on äh, seaduse vaimu vastu, on seaduse vaimu rikkunud, ilma et nad tegelikult seadust rikuks ja ma arvan, et see on tegelikult võtmetähtsusega lause, me peame mõtlema selle peale, kuidas seda olukorda parandada, meil tuleb seadusi karmimaks muuta, selleks, et see äh, nii-öelda seaduse vaimu rikkumine ka oleks karistatav. rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et ma annaksin uuesti sõna kaasraportööridele, palun And... Uh, suur tänu, esimees. ja veel kord ja suur tänu kolleegidele, see oli väga sisukas äh, arutelu, mis, see näitab, et äh, meie mandaat on väga lai, mis puudutab maksude vältimist, kõrvalhoidmist, rahapesu ja meie uurimiskomisjonina ja raportööridena peame töötama vaatamata sellele, et meil puudub näiteks ligipääs kõikidele vajalikele dokumentidele, kuid meie töödokumendis oleme tõstatanud mõned küsimused, millest juhindume oma töös, isegi kui meil, kuid meil ei ole veel siin kõik, kõiki leidusid ja järeldusi, siin ongi dilemma. tegelikult parim oleks pääseda ligi kõikidele asjaomastele dokumentidele, et näha, kas liikmesriigid või institutsioonid on jätnud täitmata õigusakte ja siis tuleksime välja oma soovituste ja järeldustega, kuid ma arvan, et me peame praktiliselt töötama paralleelselt, sest meil puudub ligipääs veel. ja seepärast see dokument näebki nii välja, nagu ta just näeb. aga minu esimene kommentaar, ma olen muidugi nõus, et me peame keskenduma oma mandaadile, väärjuhtimine, seaduste rikkumine, lepingute rikkumine ja peaksime uurima dokumentide, dokumente, et näha, kes on mille eest vastutav ja see peab olema ka kirjas lõppraportis härra Niedermayerile, ta nüüd läks juba välja, aga ta rääkis paljustki, aga see, et meil oleks Euroopa Liidu FATKA, eh, millest räägiti ka eile, eh, võib öelda, et üldiselt siin meie kuulamistel ja fakti uurimismissioonidel oleme kuulnud erinevaid ideid ja mina raportöörina teeksin ettepaneku, et me võiksime arutada seda koos kõikide rühmadega vaadata läbi erinevad ettepanekud, mis on laual ja siis välja selgitada, mis on siis kõige tõhusam. ja veel mõned asjad. käitumiskoodeks. Äh, taksid üks ja kaks, seal kutsusime üles juba äh, käitumiskoodeksit kehtestama Euroopa Liidus. vabaneda salaja, salast vastastatusest, see on üksmeelsuse põhimõte nõukogus, need on suured probleemid. see ongi takistanud tegutsemast äh, rikkumisi teostavate maksusüsteemide vastu, me oleme näinud seda oma silmaga, seega selle käitumiskoodeksi rühmastruktuur lihtsalt iseenesest juba takistab meil võitlemast maksudest kõrvalehoidmisega. ja siis see, mida rääkis Fabio Masi ähm,. intressimakside maksustamine äh,. raportis peaksime nüüd mõtlema järele, milliseid soovitusi parlament on juba teinud ja, ja mida on komisjoni ja liikmesriikide poolt siiani tehtud. millised soovitused on juba, juba tehtud äh, ja ma ei ole nõus, et parlament teeb soovitusi ja neid siis ei täideta, sellega ei saa nõustuda. erinevad komisjonid äh, siin parlamendis on ka muidugi selle teemaga seotud. ja viimane märkus, ma ei hakka nüüd kõiki üksikasju üle rääkima, see oleks uurimiskomisjon. meil oli kohtumine ka Ameerika Ühendriikide kongress ja senat, kongressi esindajaga nad rääkisid, kuidas nad uurimiskomisjonide tööd korraldavad, see oli väga inspireeriv meie jaoks. ma arvan, et me peame tuginedes oma ko kogemusele selle protsessi lõpus, kui me, meie töö on valmis, peame tegema ka soovitused selle kohta, kuidas tõhus uurimiskomisjon peaks Euroopa Parlamendis tugi, töötama. üks oleks kiire ja lihtne ligipääs peamistele dokumentidele, teiseks äh, olulised isikud keda tuleb uurida, peaksid ka esinema komisjoni ees. ja sellega on meil raskusi, nähes juba, kuidas liikmesriigid ja nõukogu tõrguvad. ja siin ma lõpp, kohe ma lõpetan ja jätan kolleegile võimaluse ka kommenteerida ja siis võtame need kommentaarid kõik arvesse edasises töös. tänane arutelu oli kindlasti väga kasulik, jätkame selles vaimus töötamist, tänan! suur tänu! Peeter. tänan. tänan sõnavõttude eest. ma kommenteeriksin võib-olla mõnda ja teeksin siis äh, omad järeldused. kolleeg Niedermayer ütles, et äh, vahendajate osas peaksime keskenduma peamiselt juristidele, advokaatidele. teised ütlesid, et me peaksime peamiselt tegelema pankadega ja, ja kolmandad ütlesid, et tuleb tegeleda nelja suurega ehk siis äh, konsultatsioonifirmad, maksunõustajad. ja siis öeldi ka, et me peaksime keskenduma kõigele ja katma võimalikult paljusid teemasid ja siis, siis seejärel peaksime ehk fookust äh, kitsendama ja uurima edasi vastavalt sellele, mida me oleme juba leidnud. näiteks vahendajate osas, kui me leiame mingisuguse äh, aspekti, mida tuleks põhjalikumalt uurima, siis seda tuleks teha, võib-olla on teemasid, mis on kõrvalisemad, siis võiksime need jätta kõrvale. või siis äh, pöörata neile vähem tähelepanu. ja mõnedes sõnavõttudes, näiteks Fabio Maasi soovis laiendada dokumendi ulatust, härra Rosati tahtis seda kitsendada. mõned tahtsid vähem ambitsiooni, mõned tahtsid rohkem ambitsioonikust. keeruline. ma arvan, et me peaksime alustama nii laialt kui võimalik ja siis kitsendada vastavalt äh, leidudele, aga paradoksaalne on see, isegi Fabio Di Masi ja härra Rosati, neil on samuti õigus, sest et dokument sellisena, nagu ta siin kirjas on, seda võib laiendada. terrorismi rahastamine näiteks võiks ju ka olla teema. ja samal ajal need neli punkti, mida mainis härra Rosati, need on ka juba dokumendis olemas. seegi näitab, et et oleksime, et kui me tahame olla paindlikud ja suht-, suhteliselt üldiselt ja siis äh, kitsendame vastavalt äh, faktidele, siis see on õige. mida nüüd kolleeg ütles, ma arvan, et see arutelu võiks tõesti jätkuda koordinaatorite tasandil, ehk siis meil puuduvad dokumendid ja, ja, ja koostöö liikmesriikide poolelt on ebapiisav. ja mingil hetkel kui me tõdeme, et koostööd ei tehta, siis võiksime astuda ka vastavad sammud, näiteks äh, äh, teha pressile avaldusele või ülemkogule enne, kui nad kohtuvad, kus me palume siis äh, muuta seda suhtumist meisse, kaasata võib-olla rohkem ajakirjandust, vabaühendusi, nad võivad poliitikute elu kibedaks teha, sellest võib kasu olla. aga kõigepealt peaksime jah, meeles pidama seda aspekti, et meiega ei tehta koostööd. nii palju minu poolt ja tänan veel kord. ja, herzlichen Dank, wir. suur tänu. oleme juba lõpujoonel, aga komisjon soovib ka sõna saada proua Marina Vaitaus, kes töötab volinik Moskovitši alluses aitäh, ma töötan maksustamise peadirektoraadis ja ma arvasin, et võib-olla oleks kasulik teile teada anda ka infot dokumentide viimase seisu kohta, see on väga tähtis küsimus ka komisjoni jaoks. tahtsin lihtsalt öelda, et, et takse kaks komisjon saab äh, uued dokumendid järgnevatel päevadel ja selgitan ka, miks see menetlus on nii kaua aega võtnud. takse üks komisjonile ehk siis esimesele uurimiskomisjonile anti need dokumendid edasi teise õiguslikkuse aluse kaudu. me pidime vastavalt otsusele üheksa, üheksakümmend viis liikmesriikidega nõu pidama, see menetlus lõppes eelmise aasta detsembrikuus ja komisjoni äh, eeltingimus konfidentsiaalsete dokumentide edastamiseks äh, oli allkiri kokkuleppele, äh, mis oli sarnane eelmise kokkuleppega ja kolmeteistkümnendal jaanuaril saime me siis uue allkirjastatud versiooni. nimelt siin oli probleeme ja liikmete taotlusi selle kohta, et akrediteeritud assist-, parlamentaarsed assistendid saaksid ka juurdepääsu sellele dokumendile. ja me pidime siis äh, nendele äh, muredele ja taotlustele ka vastama. ja kolmeteistkümnendal jaanuaril saime siis nüüd selle uue allkirjastatud versiooni. nüüd teine taotlus, mille me saime, komisjoni teenistused äh, tegelevad sellega tegemist on väga laiapõhjalise taotlusega, me võtame seda tõsiselt ja vastavalt äh, äh, üheksa üheksakümmend viis otsusele need dokumendid, mis tulevad liikmesriigid, nende üle tuleb meil veel kord nõu pidada. nii et see ei sõltu mitte ainult komisjonist, äh, kas te saate vajalikud dokumendid. ma loodan, et sellest selgitusest on kasu selleks, et aru saada käimasolevast menetlusest. ja nagu ma ütlesin, komisjon on valmis tegema selle äh, komisjoniga koostööd ja komisjoni teenistused äh, tegelevad ka selle küsimusega ja vaatavad taotlust läbi. ja aitäh, äh, proua Vaidaus! meie oma ajakavaga oleme nüüd nii kaugele jõudnud, et nüüd on meil tõesti neid dokumente vaja. Need taotlused on juba nädalaid ja kuid tagasi esitatud, jah, tõesti alguses oli probleeme juurdepääsuga, aga nüüd on tõesti viimane aeg, et me need ka saaksime ja sekretäriaadiga leppisime me ka kokku, et järgmisel Strasbourgi nädalal, kolmeteistkümnendal veebruaril toimub koordinaatorite kohtumine ja me siis räägime sellest, milliseid meetmeid meil on vaja siis välja töötada, kui dokumendid selleks hetkeks ei ole meile edastatud. aitäh selle lubatud koostöö eest, aitäh kõikidele raportööridele ja kolleegidele, sellega on koosolek lõppenud. järgmine kord äh, kohtume siis juba täna pärastlõunal ruumis eh, üks G kolm kella kahest kella neljani ja seda koosolekut juhib siis Jefe Kohvat, palun. ja koosolek on sellega läbi ning esimees tänab ka dokum-, äh, tõlke.